raport süütuse presumptsiooni ja kohtuliku arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses. ja kõigepealt äh, annaksin sõna raportöörile proua Kriisbekile, palun. palun, suur tänu juhataja, lugupeetud äh, volinik kuigi kellaaeg on hiline, siis mul on väga hea selles arutelus täna öö, ähm, osaleda. see direktiiv, mis puudutab süütuse presumptsiooni, milles me oleme tööd teinud juba mitmeid kuid ja lõppude lõpuks oleme me jõudnud äh, keeruliste läbirääkimiste tulemusel kokkuleppeni ja võib isegi öelda heale kokkuleppele, sest see mille tulemuseks on tekst, mis on ambitsioonikas seadusandlikus võtmes äh, karistusõiguse valdkonnas, mis puudutab kaitseõigust kõikidele meie Euroopa Liidu kodanikele. eelmise aasta kolmekümne esimesel märtsil, kall-, kallid kolleegid, andsite te mulle selge mandaadi, parlamendi seisukoht oli selge ja konkreetne, kus sooviti suuremat kaitset kahtlusalustele, kahtlustatavatele, süüdistavatele direktiivi eesmärgiks oli kaitsta eurooplaste õigus, äh, ühtlustades riikliku õiguse äh, kõikidel tasanditel. selline on direktiivi sisu. Äh, hiljutised näited Charlie Hebdo rünnakute osas on, on näidanud seda, et, et inimest äh, talle esitati süüdistus äh, siis, kui ta oli, istus äh, äh, koolitunnis, aga samas ta oli täiesti süütu. teda süüdistati koledutes sündmustes ja tema oli täiesti süütu. see direktiiv keelab igasugused avalikud avaldused süüdistuste avaldamise käigus enne kohtuotsuse saavutamist. tekstis on väga selgelt välja öelnud, eh, mis puudutab eh, ametivõimude tegutsemisvõimalusi, see on eh, võit parlamendile, direktiivis on uued artiklid, mis puudutavad kahtlusaluse õigust viibida kri-, kohtulikul arutamisel, oleneb siis sellest, mis tingimustel ja ja, ja seda tuleb teha sellisel viisil, et inimese süütuse presumptsiooni ei seata küsimusele alla, ta ei tohi olla käeraudades, vang-, vastavas vangistatute riietuses ja nii edasi. et ei tohiks äh, viidata sellele, et inimene võiks olla süüdi, enne kui otsus on saavutatud siin on olulised põhimõtted, mis puudutab, et igasugune süü Äh, enne kui see on kinnitust leidnud, äh, siis tu-, kui kinnitust ei leita, siis tuleb inimene kahtlustustest äh, vabastada. tekstis on, soovisid mõned inimesed sisse tuua öö, uued elemendid, aga me suutsime tagada meie põhieesmärgid, nii-öelda selle punase niidi selles osas et see toimib ainult teatud äh, olukorras. direktiivis on samuti äh, õigus, äh, välja toodud õigus vaikimisele, see on väga oluline õigus ja see on absoluutne ja teatud ähm, hetkel on, võib seda käsitleda kui õigustus süüle nüüd, mis puudutab äh, õigust viibida kohtulikul arutamisel ja lisaks sellele äh, viide, kus äh, räägitakse süütõendite mm, vastuvõetavusest ja muudest tingimustest. tegemist on suure saavutusega ja siin on selgelt välja toodud olulised lõiked ja kus äh, tuleb tagada inimese äh, õigused, aitäh. ja nüüd järgmisena volinik Jourova, palun. lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, tahaksin avaldada tunnustust ja tänada proua Krispeki ja kõiki variraportööre ära tehtud töö eest, pühendumise eest, mis võimaldas eh, direktiivi osas kokkuleppele jõuda kiiresti see tekst ei ole mitte ainult äh, põhimõtete kogu, vaid me soovisime süütuse presumptsiooni äh, muuta kehtivaks kõikides liikmesriikides. see direktiiv tugevdab äh, õigust õiglasele kohtumõistmisele ning kaitseb süüdistatavate, kahtlustatavate õigus Euroopa Liidus. tänasel päeval on erinevusi süütuse presumptsiooni rakendamisel erinevates liikmesriikides seda on näidanud ehm, hiljutised ja, ja väga sagedased ehm, ehm, süüdimõistvad otsused Euroopa Inimõiguste Kohtus liikmesriikide suhtes. see kompromiss, mille mm, osas te homme hääletate, on tasakaalus kompromiss, võtab aluseks Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ning Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika direktiiv eh, keelab avaliku eh, viite eh, süüle ning tõendamiskoormise äh, ümberpööramise, tõendamiskoormus lasub äh, süüdistajal ning sellest peab kasu saama kahtlustatav, süüdistatav, õigus vaikida, õigus mitte anda enda vastu tunnistusi on õigused, mida kaitstakse, direktiiv harmoneerib ka äh, õiguse andmise osaleda kohtulikul arutelul, mis on väga oluline aspekt, tagamaks õiglane, õiglase kohtumõistmise. komisjon sooviks juurde lisada kaks avaldust kompromissile. kõigepealt selgitus selle kohta, kuidas meie mõistame teksti selles osas, mis puudutab õigust vaikida ning õigust mitte anda enda vastutunnistusi. teiseks on meie seisukoht tõendamiskoormise osas. komisjonil on kahju, et, et meie algse ettepaneku eh, üks artikkel on eh, kustutatud, meile tegi muret see, et kuna presumptsioon on juba olemas liikmesriikides, siis on oluline, et seda reguleeritaks ka direktiivi tekstis eh, selliselt, et kõik kaitsemeetmed oleksid selgelt välja toodud, olles seda nüüd öelnud, üleüldine kompromiss on väga rahulduspakkuv standardid, mis direktiiviga kehtestatakse, nendest saab Euroopa Liidu õigus ja, ja selliselt ka jõustatakse. komisjon hoiab direktiivi rakendamisel silma peal liikmesriikide poolt ning seisab hea selle eest, et praktikas rakendatakse seda korrektselt, aitäh. And Mrs Gaal proua Kaal, palun. Uh, aitäh, austatud volinik, kallid kolleegid, tahaksin tänada ja avaldada tunnustust raportöörile proua Kriisbekile suurepärase töö eest sellel väga eh, keerulisel teemal. süütuse presumptsioon on eh, fundamentaalne õiguspõhimõte ning väga olulisel kohal õiglases kohtumõistmises see õigusakt, mille üle me peagi hääletame, on väga olulisel kohal selleks, et tagada õiglane kohtumõistmine Euroopa Liit ning tagada eh, kaitseõiguste austamine. rahvapartei variraportöörina on mul hea meel eh, selle tasakaalu leidmise eest, tagamaks kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused eh, ning äh, selleks, et oleks tagatud väga oluline õiguspõhimõte, süütuse presumptsiooni põhimõte, mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud hästi tasakaalus kompromissi ning oleme loonud miinimumstandardid õigusmenetluse jaoks, mis siis, kui see on kõikides liikmesriikides jõustunud, annavad omapoolse panuse selleks, et muuta meie ühine õigussüsteem Euroopas tõhusamaks. edasi proua Sippel, palun. aitäh direktiiv, mis puudutab süütuse presumptsiooni, miks, kas see ei ole iseenesestmõistetav põhimõte õigusriigis? kas see pole meie liikmesriikide õigussüsteemi juba korralikult sisse kirjutatud? jah, ja sellegipoolest kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani kahekümne kuuel korral Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et on süütuse presumptsiooni üheteistkümnes liikmesriigis rikutud, kuid me ei pea mitte ainult süütuse presumptsiooni tugevdama. läbirääkimistel nõukoguga me kuulsime seda, tehti ka katseid vaikimisõigust ja iseenda vastutunnistuste mitteandmise kohustust äh, lõdvendada ja samamoodi taheti mängida tõendamiskoormisega ehk siis, et mitte riik ei pea äh, süüdi olemist tõendama, vaid äh, see, kellele kohut peetakse tegema selgeks, et ta on süütu. tänu raportöörile õnnestus meil see kõik ära hoida ja meil õnnestus ära hoida ka see, et äh, äh, äh inimesed peavad kandma jalavõrusid või et nad pannakse kohtu ees puuri. Euroopa menetlusõigus muutub üha tähtsamaks politsei ja korrakaitseorganite hädavajalik koostöö nõuab ka seda, et meil oleksid äh, süüdi mõistetute jaoks äh, harmoniseeritud reeglid ja tegelikult oleks lootnud, et nõukogu oleks ka protsessi kulude puhul meile rohkem vastu tulnud jah, meil on vaja Euroopa Liidu tasandil süütuse presumptsiooni ja muud menetlusõigust puudutavaid äh, direktiive see praegune tekst on äh, hea kompromiss, kuid äh, meil ei ole heast seadusest mitte mingit kasu, kui seda ei rakendata. ja sellepärast, isegi kui nõukogu pole kohal, siiski tahan öelda, et ootan valitsustelt, et nad nii sellest kui ka teistest seadustest peavad kinni ja hakkavad neid ka tegelikus elus rakendama. aitäh ja järgmine härra, järgmisena härra Ujestovski, palun. aitäh president, kallid kolleegid, suur tänu proua Kriisbekile selle raporti koostamise eest, selleks, et tagada süütuse presumptsiooni paremat kaitset ja suur tänu tema töö positiivsete tulemuste eest, sest see raport on väga mõistlik tegemist on heal kompromissil põhineva raportiga ja tõesti, see avab meile uusi võimalusi tugevdamaks seda ühte kõige tähtsamat põhimõtet meie õigussüsteemis. Poola pärast äh, kommunismi ikkest vabanemist äh, sai vabaks riigiks. me töötasime välja karistusõiguse, mis põhines süütuse presumptsioonile selle raporti põhilised äh, küsimused on juba välja töö, toodud, ma ei hakka seda kordama, aga ütlen lihtsalt, et me toetame seda raportit nii, nagu see vastu võeti pärast kolmepoolseid läbirääki. me oleme vastu kõikidele muudatusettepanekutele, sellepärast et nad kujutavad endast ohtu ja nad võivad äh, kogu menetluse halvata, nii et ECR toetab raportit selle esialgses versioonis ja meie raportöör proua Kriisberg toet-, toetab ka seda, ehk siis see viimane versioon, mis töötati välja pärast kolmepoolseid läbirääkimisi ja nagu ma ütlesin, muudatusettepanekud kujutavad endast äh, ebamõistlikke ettepanekuid ja ei aita kaasa karistusõiguse tõhususele me ootame selles valdkonnas ka teisi direktiivi ettepanekuid. üks direktiiv mis meie kodanike jaoks on väga tähtis, on terrorismivastase võitluse direktiiv ja ma loodan, et töö nii nõukogus kui ka parlamendis selle üle algab juba väga kiiresti. aitäh ja järgmisena härra Albrecht, palun, aga teda ma siin ei näe. härra Patten Um, this report considers adopt- hmm, see raport äh, kaalub võimalusi, mm, kuidas sajandeid äh, ähm, Inglise mm, üldises õiguses äh, kehtinud põhimõtteid jõustada, süütuse presumptsioon, õigus vaikida, mitte anda tunnistusi enda vastu, õigus olla omaenda kohta istungil kohal, kui irooniline siis on see, et Briti parlament on juba loobunud nendest põhimõtetest, võttes kiites heaks Euroopa Liidu õigusaktid. Ehm, ehm, süütuse presumptsioon on meil juba vähemalt kaheksa sajandit kehtinud Euroopa vahistamismääruse alusel võib Euroopa kodanikke välisriigis ehm, vahistada, ilma et Inglise kohus oleks mingeid tõendeid nende vastu esitanud. see iseenesest on juba süütuse presumptsiooni rikkumine. Inglise parlamendi liikme esimeseks kohustuseks on kaitsta omaenda inimeste vabadusi ja meie juhid on meid häbiväärselt äh, maha jätnud. aitäh! Äh, härra Le Breton on järgmine sõnasaaja, aga kõigepealt äh, sinise kaardi küsimus. kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, härra Patten? kui nii, siis äh, härra Pospešil. ja see oli pozorne posluhal prispevk sveo kolleegi ja ma am dota-. aitäh, mm, kuulasin äh, eelkõneleja sõnavõttu. kas äh, mitte tänu sellele, et meil on Euroopa vahistamismäärus, äh, on meil võimalus anda välja kodanike teistele liikmesriikidele see, et meil on kehtestatud miinimumstandardid kriminaalmenetlusele, tänu sellele Äh, me usaldame teisi ja saame oma äh, kodanikke saata teistele, kuna me teame, et miinimummenetlustagatised on paigas. Euroopa vahistamismäärus, selle alusel on süütuid Briti kodanikke pandud vangi ning väärkoheldud sellistes riikides nagu näiteks Kreeka. kui oleks olnud kohalik väljaandmismenetlus, siis kohtunik oleks saanud võimaluse tõendid läbi vaadata, näinud, et tõendeid ei ole ja inimesi ei oleks välja antud, tuletan teile meelde et meil endiselt on olemas Euroopa väljaandmiskonventsioon, mida tuleks kasutada Euroopa vaistamismääruse alusel. ma loodan, et britid loobuvad sellest, me saame ikkagi välja anda inimesi, aga tegelike tõendite poolt, mida on tegelikult tõelised kohtud läbi vaadanud ja kui on tõesti näha, et kohtu asi on põhjendatud, siis antakse inimene välja, mitte enne. ja nüüd äh, härra Breton, Le Breton, palun suur tänu, juhataja. süütuse presumpt-, presumptsioon on üks põhiõigus, aga Prantsusmaal ei ole vaja Euroopa Liitu enne kaitsmiseks. artikkel üheksa 9 kaheksakümne üheksanda aasta seadusest täidab seda ülesannet täielikult. ma eeldan, et karistusõiguse menetlus peab jääma äh, liikmesriikide pädevusse. Euroopa Liit ei suuda kaitsta selliseid äh, olulisi põhimõtteid. see direktiiv paneb selle probleemi. artikkel viis näiteks, mis puudutab tõendamiskoormise ümberpööramist, äh, on minu arvates vastuolus süütuse presumptsiooniga, kui süüdistatav äh, peab kohustama äh, ütlusi andma, aga samas, kas see ei ole sama kui mingisugune piinamine? Euroopa Liit on äh, siin juba kahju teinud, tegemist on ainult pankurite ja lobistide ühendusega, kes ei mõista inimeste põhiõigusi absoluutselt. Mrs Mussolini proua Mussolini, palun. aitäh. siin juba öeldi, et Prantsusmaal kehtib süütuse presumptsioon ja Itaalias ka, et vastu on võetud seadusi öö, ähm, mis on süütuse presumptsiooniga küll kooskõlas, aga sellegipoolest ei peeta sellest kinni, just sellepärast on see raport nii tähtis. tahaksin seejuures välja tuua veel ühe küsimuse, nimelt äh, õiguskaitsele. toome siin näiteks naised. just täna me panime ka selga T-särgid, kandsime neid väärkoheldud naiste huvide kaitseks ja naiste kaitsmise huvid on tihti äh, naiste kaitsmise õigus on tihti kehvemas seisus kui nende inimeste kaitse, kes on neile kurja teinud. just sellepärast on väga tähtis, et me hoolitseksime ohvrite kaitse eest ja et seda kõike ka kõikides liikmesriikides rakendataks. me ju räägime sellest, et meil tuleb tasa, taastada usaldusväärsus õigussüsteemidesse. me räägime siin karistusõigusest, äh, proua president, minul oli aega poolteist minutit, sellepärast jätkan ja tahtsin siin välja tuua ka näiteks äh, äh, selle, kui kellegist räägitakse kui süüdlasest enne, kui ta on süüdi mõistetud, et sellega on meil probleeme ja mis puudutab äh, kahtlusaluseid, siis neid ei tohi süüdlaseks pidada enne, kui kohtumenetlus on läbi. see on väga tähtis. aitäh ja järgmisena proua Kinnitši, palun. Grazie, president. Io voglio ringraziare aitäh, proua president. ka mina tänan proua Kriisbecki suurepärase raporti eest. süütuse presumptsioon on õigusriigi üks tähtsamaid põhimõtteid, aga kui meil ei ole ühiseid tagatisi, siis eh, ei pruugi ta sellest kinni pidada. peale selle ei ole meil kokkuleppeid erinevate liikmesriikide vahel, nagu näiteks eh, delegeeritud äh, küsimuste puhul, eriti kui võideldakse kur-, organiseeritud kuritegevuse vastu. libe komisjon tugevdas komisjoni ettepanekut, me parandasime seda ja ka mina üritasin anda oma panust koos oma muudatusettepanekutega. mis puudutab erinevaid aspekte, nagu näiteks tõendamiskoormis, siis äh, kas see, millises äh, seisus on äh, äh, inimesed kohtu ees, siis tegelikult selle kohta me oleme ka päris häid lahendusi leidnud. väga tähtis on, et riiklikke menetlusi parandatakse, sest muidu meil ei ole võimalik seda olukorda parandada. aitäh ja järgmisena härra Štehhovski, palun. aitäh, proua president, proua volinik tegemist on sümboolse asjaoluga, et me istume täna siin ja arutame seda direktiivi. Te ise olete väga hästi kursis eh, süütusega ja süüga Tšehhi Vabariigis. Teid ennast on veetud läbi ajakirjanduse ja süüdistatud asjade eest, mida te ei ole kunagi toime pannud, seetõttu ma tahaksin väljendada oma kõige suuremat eh, imetlust teie vastu ja teie käitumise vastu. miks peaks sellist direktiivi rakendama? seda sellepärast, et igad süüdistatavat tuleb kohelda kui süütut kuni hetkeni, kui tema süü on tõendatud. minu jaoks on siinkohal tegemist automaatse süsteemiga, ükski Euroopa riik ei tohiks teistmoodi käituda. tegemist on aluspõhimõttega igasuguse karistusõiguse puhul ning see peaks olema tagatud kõigile ühtemoodi, see on põhivahend tagamaks õiglane kohtumõistmine Euroopa Liidus. ma usun, et Euroopa Liit ei peaks mitte ainult toetama süütuse presumptsiooni põhimõtet ja õigust sellele, vaid peaks tagama ja teostama järelevalvet selle üle, et tõesti sellest põhimõttest ka kinni peetakse. aitäh! härra Puda aitäh, proua president, Euroopa Liit on äh, kogu aeg tegelenud õigustest ja põhiõigustest kinnipidamisega ning süütuse presumptsioon on ühelt poolt õigus, aga teiselt poolt ka väärtus, mida me oleme väga tähtsaks pidanud, seda on teinud nii Euroopa Liidu liikmesriigid kui ka institutsioonid. teatud meetmete harmoniseerimine oli suureks väljakutseks, eriti kui arvestame, kui komplekssed on meie õigussüsteemid ja et nad on ka veel erinevad. kui me nüüd lähtume sellest, et kohtuotsuseid äh, tuleb kõikides liikmesriikides tunnustada, siis on ka tähtis, et me teeksime koostööd Euroopa Liidus ja selles mõttes on tõesti tähtis, et meil on sisse viidud ühised miinimumstandardid, äh, tagamaks õiglast menetlust kogu äh, kriminaalmenetluse äh, jooksul ja sellepärast on väga tähtis, et kõikidel süüdistatavatel oleks õigus saada advokaat ja et neile antakse võimalus äh, Äh, suhet pidada kolmandate isikutega, konsulaaresinduste esindajatega ja seda eriti eeluurimise ajal. peale selle me oleme selle direktiiviga taganud ka õiguse õiglasele menetlusele ja kedagi ei tohi süüdlaseks nimetada enne, kui ta on kohtuotsusega süüdi mõistetud. aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Raadev. aitäh, aitäh proua president, süütuse presumptsioon on äh, demokraatlikes riikides karistusõiguse aluspõhimõte. meil Euroopa Liidus on ainulaadne võimalus näidata ülejäänud maailmale, kuidas karistusõigus ja äh, süüdistatavate menetlusõigused äh, võivad areneda. tegemist on märkimisväärse saavutusega, et süütuse presumptsioon kohaldub igas etapis alates hetkest, eh, kus kuritegu on toime pandud, väidetav kuritegu, kuni ta on süüdistatav, kahtlustatav, kuni selle ajani, kui määratakse kindlaks, kas isik on kuriteo toime pannud või mitte, see tagab kohtumenetluse õigluse ning isik, isikutele, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo toimepanemiseks veel üheks heaks aspektiks on see, et äh, riigiasutusi äh, riigiasutused ei ole need, kes äh, süüdi mõistavad, vaid kohtud tõendite alusel ning lõpetuseks. süüdistatavat ei tohi Eh, näidata selliselt, et, et ta tundub, et ta on süüdi, see mõjutab avalikkuse arvamust, eh, samas ei tähenda see seda, et et kahtlustatava liikumisõigust ei tohiks piirata, kui see on vajalik. ma usun, et Euroopa minimaalsed eeskirjad, sealhulgas süütuse presumptsiooni osas, tagavad õiglase kohtumõistmise ning äh, selle põhimõtte tõhusa kohaldamise selleks, et oleks võimalik kohtuotsuseid vastastikku tunnist, tunnustada. nüüd alustame vaba mikrofoni voori, vooru. annan sõna kolmele sõnasoovijale, kõigepealt saab sõna Rakelli. aitäh. on selge, et süütuse presumptsioon Ehm, enne kui ehm, kohus on süüdi mõistnud, on demokraatia aluspõhimõte, mida on korduvalt täna siin rõhutatud, aga tihtipeale ei peeta sellest eh, alati kinni ja mõnikord on ka raske sellest kinni pidada. Ehm, pikkade aastate jooksul eh, majanduskriisi tõttu eh, muutusid isikud väga ebapopulaarseks, kinnisvaraarendajad, pankurid, poliitikud, keda süüdistati kuritegudes, mis said väga palju tähelepanu meedias, aga tihtipeale eh, enne kohtut juba arvati, et nad on süüdi, nad kannatasid selle tagajärjel, kannatasid nende perekonnad. ja kannatus oli eh, märkimisväärselt eh, suurem, kui see võiks olla, nii et kindlasti Eh, kui see oleks, see karistus on sellisel juhul võib-olla isegi valusam kui see, kui oleks järgnev karistus. aitäh, härra Krishognas, palun. Euroopa direktiiv selleks, et ähm, selle direktiiviga oleks võimalik äh, süütuse presumptsiooni põhimõtet tugevdada, on äh, samm selles suunas, et äh, täiendavalt tagada äh, põhiõigusi, inimõigusi, on selge, et süütuse presumptsioon äh, käesoleva direktiivi alusel hõlmab äh, ka erinevaid äh, haldusmeetmeid, mis, mida tuleb täita näiteks riigiametnike töökohustusi ja nii edasi, seetõttu peab olema täiesti selge, et see, mida me soovime, on olukord, kus süütuse presumptsioon Äh, oleks absoluutselt tagatud kriminaalmenetluse käigus ja et oleks tagatud see, et olukorras, kus isik mõistetakse õiguks, oleks ette nähtud terve rida erandeid. seega süütuse presumptsioon, mida mainitakse siin käesolevas direktiivis, hõlmab eeskätt äh, kohtuasutuste konkreetseid tegusid paní předsedkyně já k tomu chci říct jednu věc ja mis... härra Pospešil, aitäh, toon lihtsalt ühe punkti veel välja. ma arvan, et mõnikord on mõistlik harmoniseerida äh, õiguslikku alust liikmesriikide vahel, kuid see küsimus on hoopis teistsugune ja komisjon teab seda väga hästi, ma olin õigusminister, kui me viisime sisse vahistamisvääruse, ja toona räägiti, et on tähtis, et välismaal olevad kodanikud antakse välja, kuid kuidas me saame tagada selle, et meil on ka ühtsed standardid. väga tähtis on, et meil oleks ühesugused kriminaalmenetluse standardid ja just sellepärast ma toetangi seda direktiivi, õnnitlen raportööri sest äh, kui Euroopa Liidu kodanikke antakse teistele liikmesriikidele välja, siis me peame hoolitsema selle eest, et igal pool valitseksid kriminaalmenetluses ühesugused standardid, ilma see ei toimi. aitäh ja nüüd volinik Jourova, palun. austatud parlamendisaadikud, süütuse presumptsiooni direktiiv on järjekordne samm pikal teel selleks, et saavutada tõeline Euroopa vabadusel, õigusel rajanevale alale. see kaasneb tõlke, suulise tõlke õiguste direktiivile ning teabeõiguse direktiivile, mis on varasemalt vastu võetud ning ehm, direktiivile, mis annab õiguse kaitsjale, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kolmteist. ma kutsun teid üles hääletama selle direktiivi poolt homme ja ootan juba hääletustulemusi eh, kaitse eh, meetmete osas, mis on lastele välja töötatud, äh, milles jõuti kokkuleppele enne jõulupühi ning ma usun, et me suudame äh, konstruktiivselt lõpule viia ka õigusabi puudutavad läbirääkimised, aitäh. ja nüüd äh, saab sõna proua Kriisberg, palun. suur tänu, juhataja, lõpetuseks ütleksin paari sõnaga, lähtudes sellest, mida eelkõnelejad on öelnud kes on rõhutanud, et äh, mis puudutab riikliku seadusandluse olemasolu seoses süütuse presumptsiooniga, aga samas on selle õiguse rikkumisi veel Euroopas äh, liiga palju, me oleme selle kohta näinud mõningaid näiteid, ja see põhiõigus ei ole alati tagatud. tegemist aga on põhiõigusega, see on oluline õigus selleks, et vältida äh, menetluse kuritarvitamist, kolleegid on öelnud, et tegemist on demokraatia põhialustalaga ja seetõttu on väga hea, et me oleme saavutanud sellise korraliku kokkuleppe, et et on vaja vältida probleemide jätkumist Euroopa Liidus. mul on väga hea meel Äh, kõikide sõnavõttude eest, äh, välja arvatud selle, mida ütles siin härra Le Breton, mis on täiesti absurdne, äh, direktiiv iseenesest on väga lühike ja selgesti jälgitav ja mõistetav kõigile. nüüd, mis puudutab enamuse kolleegide sõnavõttu selles osas, et et see direktiiv on osa Euroopa Liidu teekaardi kolmest vahendist ja selle eesmärgiks on luua Euroopa, kus äh, austatakse kahtlustatavate õigusi ja tehakse seda sidusalt liiku-, liikmesriikides ja kõikide kodanike puhul loomulikult tahaksin ma ka lõpetuseks kogu südamest tänada variraportööre tehtud öö, äh, pingelise töö eest, millega nad panustasid selle teksti koosamise, suur tänu volinik Jouruvale, kes komisjoni poolt oli väga tähelepanelik ning oli suureks abiks, suur tänu ka nõukogule, kõigepealt siis Läti ja seejärel Luksemburgi eesistujale, kes meiega koos selle teksti koostamise lõpule viis ja aitäh kõikidele, kes pingutasid selle nimel, et tulemuseni jõuda ja loodetavasti meie parlament hääletab enamuse selle direktiivi poolt, et tagada süütuse presumptsioon, nii nagu teie juba ütlesite, et tegemist on äh, Äh, menetlusõiguse alustalaga, aitäh teile! suur tänu, sellega on selle teema arutelu lõppenud ja järgmisena meil päevakorras ühine arutelu siseturu ühtlustamise kohta ja äh, protseduuriline küsimus, härra Marias. lugupeetud juhataja, kuna kellaaeg on juba väga hiline, me oleme seda arutelu juba tunde, et kui nüüd me tahtsime vaba mikrofoni osas sõna saada, mis teil järgmise arutelu puhul on plaanis, kas te annate võimaluse ainult kolmele inimesele sõna võtta või jälgite te seda menetlust, see on meie jaoks oluline, et me teaksime, kas meil on mõtet siin oodata või mitte, kui te annate sõna ainult kolmele inimesele, siis me siia ei jää lihtsalt pealt vaatama, andke palun teada, mis teil plaanis on ja lähtudes e, e, juhataja saab otsustada, kui palju inimesi sõna saavad ja nüüd me jätkame oma päevakorraga ja kõigepealt siis Vicky Fordi raport isikukaitsevahendid, Stiileri küttegaasiseadmete raport ja lõpuks Lopez Isturis White'i raport köisteed ja kõigepealt